keeltesse. suur tänu, proua Kosta, selle täiendava info eest. ja nüüd, eh, mis puudutab Pablo Iglesi ja Fernando Mauro Barandiarani tagasiastumist, parlament võtab teadmiseks lähtuvalt kodukorra reeglist, et nende eh, kohad on vabad, ametikohad on vabad alates kahekümne kaheksandast oktoobrist ja kahekümne viiendast novembrist ja informeerib riiklikku ametivõimu, keda see puudutab. lisaks sellele